neli puuetega inimeste konventsioonis on kirjas, et puuetega inimesi ei tohi kunagi jätta väljaspoole tavaharidussüsteemi. suur tänu! ja järgmine päevakorrapunkt on meil proua Elizabeth Jeegla raport Naiste roll põllumajanduses ja maapiirkondades ja nüüd annangi sõna proua Jeeglale neljaks minutiks, palun suur tänu, proua president, lugupeetud äh, volinik. olles äh, Rahvapartei äh, raportöör naiste rolli osas põllumajanduses ja maapiirkondades oli minu eesmärgiks algatada laiapõhjaline äh, ala, äh, arutelu ja vaadata, milline on naiste, millised on naiste rollide erinevad küljed ja samuti tõsta naiste roll äh, prioriteetide hulka. me peame tagama kõikide Euroopa Liidu piirkondade inimestele võrdsed tingimused, ühepoolne lähenemine, kus keskendutakse ainult linnapiirkondadele, Äh, pole äh, mõistlik, äh, me peame kandma hoolt selle eest, et inimesed jääksid ka maapiirkondadesse, keegi peab kandma hoolt põllumajanduse, maapiirkondade arengu eest. me anname, saame endast anda paar-, suurema panuse selleks, et parandada maapiirkondade olukorda, see tähendab erinevates piirkondades erinevat panust ja erinevaid meetmeid. ja sellega seoses tuleb vaadata ka naiste roll üle, et paremini kasutada naiste potentsiaal ja äh, kogemused näitavad, et elukvaliteet ja äritingimused äh, äh, muutuvad alati paremaks, kui naised ka kaasatakse sellistesse protsessidesse. viimasel aastal võeti vastu mitmeid toetusprogramme ja need on ka kandnud vilja ja maapiirkonnad on arenenud, me tahame seda jät-, arengut jätkata äh, läbi erinevate mehhanismide üle kogu Euroopa. ka põllumajanduses on naiste roll oluline. eelmistel aastatel on äh, nad andnud oma panuse see, see mitmekesistumisse ma- ja turu arendamisse, ühesõnaga mitme funktsioon, mitme funktsionaalsus, multifunktsionaalsus Äh, on üks meie eesmärke. põllumajanduses on väga huvitavaid võimalusi, mitte ainult toiduga, äh, toidu tootmisega seoses äh, ja neid erinevaid äripotentsiaale ja võimalusi tuleks paremini ära kasutada. me peame aitama naistel osaleda nendes protsessides, omandada oskusi saada tunnustatud oma olemasolevate oskuste eest. ma olen veendunud, et naised peaksid osalema aktiivselt ressursside jaganemises äh, ka põllumajanduses ja maapiirkondades ja naised peaksid täiel määral osalema ühiskonnaelus õiguste osas, vastutuste osas ja seda ka põllumajandussektoris, ka erinevates põllumajandusorganisatsioonides, kus kõikide naiste esindatus peaks olema parem peaks olema ka äh, tõeline dialoog ja põllumajanduskomisjonis äh, oleme, on meil õnnestunud äh, selliseid mõtteid siis vormida ja need vastu võtta. homseks hääletamiseks ei esitatud ühtegi muudatusettepanekut, mis näitab, et me oleme jõudnud väga hea kompromissini ja seda kompromissi toetavad kõik fraktsioonid kui meie hääletustulemus oleks ühehäälne, äh, siis äh, see annaks raportile suurema mõjuvõimu ja nõukogu ja komisjon võtaksid seda tõsiselt. tahaksin tänada kõiki kolleege, iseäranis variraportööre selle suurepärase koostöö eest, mis meie vahel aset leidis meil toimusid arutelud ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja sellistes aruteludes tulevikus tuleb arvesse samuti võtta naiste rolli. olen veendunud, et see raport on suurepäraseks alusdokumendiks järgnevatele aruteludele ning kujutab endast positiivset panust ka finantsaruteludesse Grazie, eh, cominciamo il catch di ai. suur tänu. ja nüüd vaba mikrofoni pool, proua Mäkinas, palun suur tänu, proua president, tahaksin äh, avaldada tunnustust proua Jeeglale hea töö eest äh, selle raporti kallal äh, ja pidevate pingutuste eest selles valdkonnas, ma olen tundnud teda aastaid ja tõesti see, et muudatusettepanekuid esitatud pole, on tunnustuseks tema tööle. tahaksin juhtida teie tähelepanu erinevatele lõikudele, ma tervitan lõiku neli, mis käsitleb eelarvevahendite tähtsust põllumajanduses üldisemalt, lõige kümme, kus räägitakse uutest tehnoloogiatest, kaugetest maapiirkondades ja vajadusest lairibaühenduse järele. ja muudatusettepanek kolmkümmend neli on äärmiselt oluline lõige naiste mm, proportsionaalne esindatus põllumajandussektoris ja nende organites, nii et otsustusprotsessi mõjutaks nii naiste kui meeste perspektiiv. ma arvan, et need on väga olulised asjaolud ja ma pean tõdema, et põllumajandusorganisatsioonide nägu on äh, tõesti mehe nägu ja see küsimus vajab kaalumist ja lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjon peaks teadvustama endale, et äh, nii meeste kui naiste põllu, ähm, põllumeeste äh, mureks on ühise põllumajanduspoliitika reform ja hirmud, et see reform tõib, toob kaasa nende jaoks täiendavaid kulutusi. Grazie la parola all'onorevole Tikau. suur tänu. nüüd äh, sõna proua Tikaule. maaelus äh, on põhiliseks probleemiks naistel tööpuudus ja eriti eakamate inimeste tööpuudus ja vaesusrisk loomulikult ka haridus ja sotsiaal- ja tervishoid on samuti väga olulised. ja ettevõtjad ei ole huvitatud äh, nendes piirkondades üldse looma ettevõtteid. võib-olla saaks ähm, struktuurifondide abil seda põhilise infrastruktuuri puudumist äh, parandada niimoodi, et kõigil oleks juurdepääs avaliku sektori teenustele me peame ju täitma oma kohustused äh, maaelu ja turismi os-, arendamise osas, lairiba ühenduse tagamise osas ja samuti, et oleks võimalik ühendada töö ja ametiala ja et ra-, rahvas ikka jääks maapiirkondadesse ka elama. nüüd proua Hagnile sõna. suur tänu tervitan seda raportit, see on õigeaegne proua Jeegle poolt ning tänan teda ka suurepärase koostöö eest. on vähe, kes mõistavad et, et nelikümmend kaks protsenti nendest, kes tegutsevad põllumajanduses, on naised, aga kolm kuni kümnest, kolm kümnest juhata-, põllumajanduslikku ettevõtet juhatab äh, naine aga selleks, et nad jääksid maale, selleks, et saaks täita ka äh, põllumajanduse jaoks kahekümne, tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, selleks peab olema pakutud neile ka teenuseid, igapäevase normaalse elu teenuseid, lastehoid, haridus, transport, lairibaühendus, tervis ja on oluline, et need ei oleks kõik ainult mitte turule suunatud. peab olema, põllumajanduses tegevate naiste jaoks peab tagatama ka sotsiaalkindlustus, nõnda et ka nendel oleks tagatud pension. samuti tuleb aidata neil kaasa nende ettevõtlikkuse arendamisele ja kaasata nemad ka otsuste tegemise protsessi nii kohalikul kui regionaalsel tasemel, igasugusel tasemel tegelikult ja sellel on tohutu mõju ning see aitabki äh, tagada, et naistel on ka tulevikus tugev roll põllumajanduses. palun, härra Ferreira. suur tänu. naiste olukord põllumajanduses ja maaelus peegeldab seda üldist poliitikakriisi, ühises põllumajanduspoliitikas naistest, nelikümmend kaks protsenti on naisi, kes tegevad, on tegevad põllumajanduses ja enamus nendest töötab peretaludes ja sellepärast on nemad eriti suure löögi all, kuna paljud talud lähevad pankrotti, kaovad ja väikeettevõtted ja mikroettevõtted kaovad tänu põllumajandus, ühtse põllumajandusreformile ja samuti on tööpuudus, vaesus probleemideks ja kuna sotsiaalne kaitse puudub eriti pärast seda kriisi, äh, see teeb asja veelgi halvemaks. ei ole mõtet siin ainult sõnu teha, hakkame tegutsema, austagem enam naiste rolli ka põllumajanduses, aidakem neid, neid ka sellistes valdkondades nagu tervishoid, haridus, äh, pereteenused, äh, ka maapiirkondades aga ka meelelahutuse võimalused, nõnda et ei lahkuks rohkemgi veel naisi põlluma-, maaelus, maapiirkondadest. suur tänu nüüd äh, härra Nikolescu. suur tänu, proua president ma arvan, et raporti kõige tähtsamad osad on need, mis käsitlevad Mm, elamistingimusi, just sellest tahaksingi rääkida. Euroopa äh, Maaelu Arengu Põllumajandusfond mängib väga olulist rolli, aga selles peab olema rohkemat raha ka tulevase ÜPP raames, nõnda et vähendada linnade ja maade vahelist erinevust. teiseks, uued liikmesriigid peavad hakkama oma põhilist infrastruktuuri äh, kaasajastama. see on selle fondi äh, üks siduvamaid osi ning äh, kolmandaks on meil ju vananev äh, elanikkond ka põllumeeste hulgas tähendab, tuleb toetada noori põllumehi, et nemadki õpiksid põllumeesteks, aitäh! suur tänu ja viimane vaba mikrofoni allkõneleja on proua Tantšila mina tahaksin proua Jeglet kiita selle lähenemisviisi eest. ma arvan, et väga tähtis on möönda naiste rolli selles valdkonnas. samal ajal tuleb põllumajandustegevust mitmekesistada, tuleb hoiduda isoleerimisest, isolatsioonist ja vaesusest, vaesuse vastu võidelda Äh, tagada naistele ka võrdsed võimalused, see on ju ka üks ÜPP põhimõtteid ja tuleb parandada maal, maal elavate naiste elamistingimusi, parandada juurdepääsu haridusele, kutseharidusele, terviseteenustele ja ka äh, pereteenustele. võrdsed võimalused maapiirkondades tähendavad ka seda, et naisi tuleb kaasata ka tootmis- ja muudesse valdkondadesse, et tegevuste mitmekesisus säiliks maapiirkondades. nüüd saab sõna volinik Reding. president, ma tahaksin kõigepealt tänada eh, parlamendisaadikud, kes osalesid selles arutelus, sest tegemist on väga olulise teemaga komisjon teab, kuivõrd oluline roll on naistel põllumajanduses, kuivõrd oluline on nende roll maapiirkondades e, ning seda on arvestatud e, arengupoliitikate väljatöötamisel. Neid toetatakse mitmesugustes valdkondades, mis on olulised, on aidatud neil luua väike- ja mikroettevõtteid, e, on löödud mitmesuguseid võimalusi nende loomingulisuse väljenduseks. Eh, naised ja mehed peavad tegelema eh, põlluma-, eh, pereelu hüvitamisega, selleks on vaja sotsiaalseid rajatisi, nagu näiteks lastehoiukeskusi ja seda me tõepoolest toimume. siis on vaja transporti ja Eh, sellised väikesemahulised eh, tarendid on samuti asjad, millele mm, saab toetust Euroopa Liidust. liikmesriigid ja piirkonnad peavad analüüsima väga eh, täpselt olukorda, et oleks võimalik töötada välja konkreetsetest vajadustest lähtuvaid lahendusi, et nendel oleks inimlik nägu Eh, näiteks eh, liikmesriigid võivad eh, eelistada naisi teatud valdkondades, nad näiteks võivad suhtuda loominguliselt naistele krediidi andmisesse, kasutatakse liiderprogrammi, kus arvestatakse naiste potentsiaali, nende huvisid selleks, et realiseeruks nende arengupotentsiaal teatud piirkonnates. komisjon on nõus, et oleks väga hea, kui oleks äh, värsked andmed olukorra kohta, eriti kui liikmesriigid tegelevad lihtsustamisega aga samal ajal lisarap-, eh, aruannete esitamine oleks eh, suureks koormaks. siiski on vaja, et esitataks statistikat vastavalt sugudele, et neid analüüsitakse sellest lähtuvalt ning eh, et töötataks läbi eduaruandeid strateegia kohta. oluline on just kogemuste vahetamine, et paremini hõlmata naisi põllumajandusvaldkonnas, eh, selles osas on olemas mm, Euroopa võrgustik, mis tegeleb põllumajandusega, on olemas liikmesriikide võrgustikud, kus räägitakse parimatest praktikatest ning oleks väga hea, kui just nimelt naiste ühendused organ-, osaleksid niisuguses infovahetuses ja töös suur tänu, proua volinik. sellega oleme me antud teema eh, ammendanud, hääletus toimub homme keskpäeval. ja järgmisena on meil päevakorras eh,